ja nüüd palun komisjoni asepresidendi kõrge esindaja avaldus Liibüa olukorra kohta ja ma annan nüüd sõna. ma sooviksin anda sõna ministrile. ootame minister Konders, the... minister Kunders, nüüd on teil sõna. härra president, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, ma tervitan seda võimalust, et saan osaleda arutelus väga tähtsal teemal eh, ja esindada Frederica Mogherinit. jah, olukord Liibüas on väga suuri väljakutseid esitab. me oleme näinud äh, tublit edasiliikumist pärast viimast arutelu siin, siin kambris. Liibüa poliitiline kokkulepe kirjutati alla seitsmeteistkümnendal detsembril ja äh, eesistujad on informeerinud äh, nõukogu ja on ajutine nõukogu moodustatud. kaheksandal jaanuaril käis välispoliitika kõrge esindaja Tunises, et uue nõukogu presidendiga kohtuda ja rääkis meie toetusest ja rääkis ka vajadusest eh, anda abi uutele Liibüa võimudele Euroopa Liidu poolel. kaheksasaja miljoniline abipakett Liibüale on juba valmis pandud, aga nüüd on vaja, et et rahvusliku lepituse valitsus asuks omalt poolt tööle. jah, see uus vaherahu äh, kirjutati hiljuti Misrata ja Tavarga vahel äh, ka alla, kohalike omavalitsuste vahel alla ja Tripolist äh, läänes tehti sedasama ja lõunas ja ida pool aga tuareegidega on endiselt äh, probleeme, sest võitlus jätkub. kahekümne viiendal jaanuaril äh, kiitis ka nõukogu heaks äh, poliitilise kokkuleppe Liibüas, aga seda tingimuslikult ja mõisteti, et ÜRO protsess on tõesti õiguspärane protsess, aga samas Äh, ei jõutud uus nõukogu kokkuleppele ministrite ametisse nimetamisel. Äh, jah, on vaja edasi tegeleda sellega, aga loodetavasti otsuste langetajad Liibüas mõistavad, et rahvusliku ühtsuse valitsusel ei ole mingit alternatiivi, see peab esindama kõiki poliitilisi rühmitusi ja ainult selline valitsus saab anda lootuse Liibüa rahvale. loodetavasti see nõukogu siis tõesti paneb piiri ka äh, terrorismi levikule ja majanduse langusele. kui rahvusliku ühtsuse valitsuse kiidab heaks parlament, siis peamine on tagada julgeolek äh, oma rahvale ja võidelda ISISe vastu. jah, seda peavad tegema Liibüa elanikud ise äh, ja uus julgeolekuaparaat oma tuumiku saab just Liibüa kodanike näol ja siis saab paluda ka abi teistelt. jah, me osaleme aktiivselt julgeolekuküsimustes, meie kontaktametnik Tunises on väga aktiivne ja ÜRO-d me toetame, eh, abistamaks uut valitsust plaanide kavandamisel. me oleme nõus olnud ka eh, tsiviilsuutlikkust eh, tugevdama Liibüas Eh, jah, me tahame eh, anda abi politseile eh, võitluses terrorismi vastu, ka tollis, piiridel turvamisel ja rändeküsimustega tegelemisel see demokraatlik üleminek Liibüas on väga keeruline protsess, aga ÜRO vahendatud leping on tublisti edasi meid viinud ja pälvib meie toetust. alternatiiviks oleks lihtsalt kaos, sest majanduskatastroofi lävel on see riik ja ka seda on võimalik siiski ära hoida ja meie ülesanne Liibüa naabritena on eh, ÜRO protsessi jätkuvalt toetada ning seda me just kavatseme teha, toetada rahvusliku ühtsuse valitsust. ma tänan. nüüd ma palun, et härra Prokk kes ei ole saalis, peaks sõna võtma ka proua Gabriel, teeb seda tema asemel. suur aitäh. täna jah, äh, liibe prioriteediks on äh, valitsuse moodustamine Martin Kobleri jõupingutusi tuleb samuti toetada. Tripolisse valitsuse asumine on äh, samuti väga oluline selleks, et teha lõpp-poliitilisele võitlusele ning eh, riigi eh, lõhestatusele, mis eh, lubab terrorismil vohada. praegu on olukord Liibüas väga oluline, me peame meelde tuletama Liibüa poolt vastutust mitte ainult Liibüa rahva ees, vaid ka teiste Saheli riikide ees, Burkina Faso ja teised. me teame, et Liibüa olukord on tegelikult rahvusvahelise tähtsusega Liibüa osapoolte selle mõistmine on otsustava tähtsusega. Euroopa Liidu ja rahvusvahelise üldsuse roll on olla valmis erinevates valdkondades tegutsema niipea, kui valitsus on paigas. me peame aitama piiride haldamisel ja saatma uue tsiviilmissiooni ja tegema seda kiiresti. me peame juba praegu rahvusvahelist äh, üldsust mobiliseerima äh, majanduse ülesehitamiseks. sellepärast, et poliitilised kavad äh, ei suuda midagi ära teha, kui majandus kokku kukub kolmandaks, koordineerimine ning rahvusvahelise üldsuse toetus vajavad korraldamist ÜRO, Euroopa Liit, Aafrika Liit, Araabia Liiga, kõigil on oma roll mängida majanduse ja julgeoleku tagamisel, lepitamises ning radikaliseerumise vältimisel. ainult koos me suudame tagada seda, et olukord Liibüas ei muutu enam tõsisemaks ja ei hakka meid enam rohkem mõjutama igapäevaselt. aru too minut suur tänu, nüüd proua Prostinaaru, kaks minutit. ma tänan, härra Prostinaaru. see viimane informatsioon, mida me oleme Liibüas saanud, on see, et eh, kuristiku äärel on see riik kui palju ka kordi me oleme seda pidanud möönma. humanitaarolukord on kohutav. Eh, ISISel on õnnestunud juuri ajada selle riigi pinda tal on ainult mõned sajad, olid mõned sajad võitlejad, aga nende arv on nüüd kasvanud tuhandeteni. ja see on raske ülesanne nad välja juurida. E, rahvusliku ühtsuse valitsuse tähtis ülesanne on, on nüüd üles näidata kompromissivaimu ja kinnitada uus ministrite e, koosseis. me loodame, et see sünnib lähitundidel aga see on ainult väike samm õiges suunas sest väljakutsed on väga pakilised ja neid on väga palju. veel üks tähtis märkus, senini sanktsioonid teatud isikute vastu on küll olnud arutusel, aga neid ei ole kunagi kehtestatud, tuleb olla konkreetsem ja tõhusam ja rakendada sanktsioone nende inimeste vastu, kes õõnestavad Liibüa poliitilisi lahendusi uus valitsus peab toime tulema kohutava julgeoleku ja humanitaarolukorraga selles riigis. selleks on tal vaja Euroopa Liidu ja rahvusvahelise üldsuse toetust täna hommikul Nigeeria president härra Buhari ütles, et olukord Liibüas ei ole mitte ainult kohalik kohapealne probleem, vaid on muutumas suureks regionaalseks probleemiks, millel on tohutud tagajärjed kogu piirkonnale, mis on juba silmitsi liiga paljude kriisidega. Liibüal on hädasti vaja ühtset armeed selleks, et likvideerida ISIS, aga sellest eh, eh, ka ei tule ta toime ilma rahvusvahelise üldsuse abita ma tänan, härra Tannok. kui läbirääkimised ÜRO juhtimisel jätkuvad, me peame olema optimistlikud, et detsembrikuine kokkulepe ellu viiakse ja tõesti rahvusliku lepituse valitsus on võimalik moodustada ja see on kestev aga me ei saa ignoreerida seda, et ISISe kohalolek piirkonnas suureneb kui koalitsioon tuleb Roomas kokku, ISISe vastane koalitsioon, selleks, et arutada tegevust Süürias ja Iraagis, väga hea, et ka Liibüa on nüüd nende riikide hulka liidetud. ma tervitan seda, et USA kaalub ehm, sõjalist rünnakut ISISe vastu Liibüas peale Süüria ja Iraagi, kui eh, ÜRO ei suuda lahendust leida nüüd, mis puudutab edasisi sõjalisi eh, operatsioone, ma loodan, et teisedki liikmesriigid, sealhulgas ka Ühendkuningriik, toetavad selliseid samme. Eh, kuna me olime aktiivsed siis Liibüas, kui Gaddafi režiim langes eh, Liibüa rannikul, kui me nurjume Süürias ja Iraagis, siis sellega loome omale tohutu ohu ja suuremagi rändekriisi. ma tänan härra Telitška kaks minutit. ma tänan, et said, andsite meile ülevaate, härra minister, kõigepealt ma tahan kiita meie kolleege teistest fraktsioonidest Äh, selle eest, et meil õnnestus kokku leppida resolutsiooni tekstis, see on hea tekst, tasakaalus tekst ja väga hea, et sellel on laiapõhjaline toetus ja loodetavasti hääletamisel ka seda te näitate homme. juba on öeldud, et president Buhari meenutas meile seda, et mitte ainult Liibüa, Liibüa lõunaosa, vaid kogu Saheli piirkond on sattunud kriisi ja tuleb öelda, et äh, seal on kõige suurem relvade kontsentratsioon suurem kui kuskil mujal selles piirkonnas ja inimkaubanduski on seal olnud äh, aastaid ja nüüd on see tugevnenud veelgi. Äh, ja, ja äh, vähemuste rändajate olukord on seal traagiline nii et on päramine aeg, et me lepime kokku, meil on vaja, et seda lepingut ka toetataks, mida me saame ära teha? peale selle, et aitame Liibüat. ma arvan, et on e- vältimatu eeltingimus see, et me suhtleme ainult nendega, kes on lepingu osalised, see on peatähtis ja me teame, et mõnikord mõned meie liikmesriigid, poliitikud öö, otsivad mitteformaalseid kanaleid. selles küsimuses me ei tohiks tulega mängida. ISIS on seal kohal öö, peale ran-, pea, kogu äh, rannik on tema kontrolli all ja see territoorium ei ole sugugi kaugel Euroopast. nii et eeltingimus on, et äh, ISIS ei saaks äh, uut oma pinda laiendada seal. me peame õppima varasemast ja peame ära kasutama oma võimalused, see ei ole hõlbus, aga tuleb talitada ja viimane võimalus, kui poliitilised jõupingutused nurjuvad, siis jah tuleb sekkuda. ma mõistan, et äh, koalitsioon ISISe vastu ei ole veel äh, sellisele otsusele jõudnud Roomas, aga see hetk võib tulla. härra Kousu-Permui, me näeme, et on raskusi selleks, et ähm, ellu rakendada ÜRO äh, kokkulepet Liibüa osas. nii et tundub, et ollakse lahti ütlemas äh, sellest aeglasest, kuid püsivast teest ja pigemini valitakse sõjatee. nüüd äh, ÜRO peasekretär justkui sooviks uut äh, sõjalist operatsiooni me mäletame, mis NATO-ga viima-, NATO viimase rünnakuga toimus, põhimõtteliselt hääle, põhimõtteliselt hävitati terve riik ning terrorism revi-, levis igale poole. igasuguse rünnakuga me tegelikult äh, näeme, et NATO tahab saada ÜRO-ks. me nõuame äh, paramilitaarsete jõudude rahastamise lõpetamist äh, läbi äh, naftadollarite ning et Julgeolekunõukogu resolutsiooni üheksateist seitsekümmend järg, järgita. suur aitäh ja proua Lohpiiler, palun. suur tänu, härra president Euroopa Liit peab toetama ÜRO-d Liibüas. kõik jõud peavad tõestama, et nad suudavad valitsuses osaleda. on probleeme teatud vähemustega ja paramilitaaste jõududega, kellega ei ole läbirääkimisi peetud tuleb kaasata kõiki selleks, et rahu tagada. niinimetatud islamiriik kasutab seda olukorda ära selleks, et levida järjest kaugemale, nii et me peame pingutama igati selleks, et islamiriigi vastu võidelda. kuid äh, kes juba praegu kaaluvad sõjalist sekkumist, siis nad eksivad, sellepärast et nii ehk naa kukuks see operatsioon läbi ja lõppkokkuvõttes soodustaks või ähm, paneks see soodsamasse positsiooni kõik need, kes kasutavad propaganda eesmärgil ära sõjalist äh, sekkumist. EUNAFOR Med äh, baas, äh, mis võib-olla oleks siis koht, kust võideldaks ka Liibüast tulevate ähm, inimkaubitsejate vastu, siis tegelikult ei ole seal mitte midagi ära tehtud, olukord läheb järjest hullemaks pagulased elavad kohutavates tingimustes ja seda me ei saa lubada. kas rahvusvaheline üldsus kui ta ei, kui ta ei taha teist Süüriat lubada, siis on vaja humanitaarabi anda ja kodanikuühiskonda toetada. on vaja seista selle eest, et vabadus, et vastutusele võetaks need, kes on toime pannud kuritegelised inimese, inimsuse vastu ja nad kohtusse antaks. Uh, uh, Teile on eh, sinise kaardi küsimus Äh, härra Tännokilt. härra Tännok, härra Bermoilt. ei, see on juba lahenenud liiga hilja. Äh, härra, nüüd on, saab sõna härra Castoldo, kolm minutit. kuidas teil see õnnestus? suur aitäh. meie poliitika äh, kannatab tegemise vajaduse all, aga me peaksime vaatama, mida teevad teised. üks kroonilisi haigusi, äh, see haigus on tabanud ka minu enda riigi peaministrit, aga need valikud, mis me teeme, viivad väga tõsiste probleemideni. näiteks sõjaline sekkumine, me peame äh, äh, vaatama, mis me teeme, aga sellised valikud on lubamatud poliitikutele. tegemist on lausa kuritegeliku olukorraga. kaks tuhat üksteist Eh, vaatame, mis juhtus. Ameerika Ühendriikides Blumenthal ütles seda ning härra Sarkozy eh, oli see, kes üldse kogu protsessi algatas ja selleks, et eh, teatud finantsvahenditele käsi peale panna, muuhulgas naftale ning samuti üritati eh, seeläbi Gaddafi plaani eh, nurjata. väga palju kahtlusi levis juba varasemalt, aga nüüdseks on ka Ameerika diplomaadid selle üle kinnitanud. selline Prantsusmaa sekkumine, Ühendkuningriigi sekkumine, ka teiste sekkumine on viinud tõsiste tagajärgedeni liidrid äh, tunnevad rohkem muret äh, selle üle, mis on Pariisi rünnakute äh, tagajärgedeks. aga siin me, me näeme, kaitstakse pigem naftaplatvorme kui Liibüa kodanike elusid. me peame töötama Liibüa stabiliseerimise nimel. vastasel juhul lihtsalt Daeshi ümber koonduvad erinevad miilitsad. vaatame, mis Tikritis oli pärast äh, Saddam Husseini kukutamist. Äh, kättemaks, vägivald ja niimoodi Daesh äh, võimul ongi. kui me segume ilma poliitilisele kokkuleppeta, siis erinevad fraktsioonid saavad, neist saavad valutajad, kaasaitajad, kaasaaitajad ning tegelikult me õõnestame nüüd kogu protsessi. me näeme, et see segadus suureneb üha enam. me ei pea alati sekkuma, kui fraktsioonid ei taha läbi rääkida, siis me ei peakski seda tegema, me ei saa lubada uuel sõjal puhkeda. me peame kaitsma õiglasi asju. härra Borghezio, kirjas parlament, Tobruki äh, parlament, mis Tobruki parlament meile saatis, ütleb, et nad ei ole suutelised ennast kaitsma embargo olukorras Islamiriigi vastu. ja oleks vaja, oleks vaja sellist sekkumist, mis ei tunneks huvi ainult äh, nafta vastu, miks me oleme nii kaua oodanud, miks on me jõudnud nüüd sellisesse olukorda? kas kõrge esindaja ei leia, et Liibüa kodanikud ka reageerivad lõpuks ning see võib endaga kaasa tuua täieliku kontrolli kaotamise olukorra üle ja see jällegi e, suurendab e, Euroopa ründamise ohtu. E, me panime pargu Gaddafile, aga me peame mõistma, et Gaddafit enam ei ole võimul, olukord ei ole enam sama. Need riigid kes äh, tagasivõtmislepingud on sõlminud nagu Itaalia ja Liibüa vahel, siis äh, nelisada tuhat äh, põgenikku ÜRO andmetel on valmis Euroopasse tulema ja ka Prantsuse minister ütles seda, paljude, nende hulgas on palju terroriste või siis Daeshiga lähedasi inimesi, neil on väga kerge ennast peita põgenike hulka. Tobruki eh, parlamendi üleskutset me peame kuulda võtma ja sellesse tõsiselt suhtuma, siin on see kiri ja muidugi mõista, ma võin selle ka teile edastada. proua Toots, üks minut. Mike, please, Mike. palun mikrofon. minu valimisringkonnas Põhja-Iirimaal Gaddafi rahastatud IRA terrorismi ohvrid et äh, kannatuste hüvitamine käib endiselt, Westminster on väga õigustatult äh, kritiseerinud meie endist peaministrit Tony Blairi, kes ei soovinud vastata selgelt selgetele küsimustele selle kohta, mis hüvituste äh, alased läbirääkimised käisid tal IRA ohvrite osas siis, kui Gaddafi veel võimul oli me räägime siin täiesti süütutest terrorismi ohvritest, nii et mul ei ole mingisuguseid illusioone, me peame saavutama jätkusuutliku rahu Liibüas selleks, et meil oleks üldse võimalik siin töötada välja mingisugune hüvitamiskava süütutele ohvritele. ja kui see rahu on saavutatud demokraatlikul viisil ning tagab põhiõigused usuvähemuste õigused samuti, kes, keda praegu kiusatakse järjest enam taga, siis on see heaks tulemuseks me peame seisma ikkagi IRA terrorismi ohvrite kõrval, nõudes ka nende äh, õiguste ähm, austamist äh, kompensatsiooni osas. härra Brock, palun üks minut. härra president, ähm, eesistuja, ähm, mu daamid ja härrad, ma arvan, et me peame mõistma, jah, stabiilne ja rahu Liibüas on otsustava tähtsusega meie endi stabiilsuse jaoks. ja me peame öö, äh, selle protsessiga edasi minema. Äh, jah, seda peavad tegema liikmesriigid, Euroopa Liit ja me peame tagama ka, et meie äh, missioon võimalikult kiiresti käivituks seal ja ennekõike selleks, et võidelda inimkaubitsejate vastu ja vastasel korral pagulasete voog suureneb Itaalia suunas, suurem kui kunagi varem saab see olema. kuidas saavutada stabilisatsiooni selles riigis? tähtis on selleks majandusabi, julgeolekualane abi, on vaja stabiliseerida kõigepealt see riik et ta saab oma sisemisi kohustusi täita ja me peame hea seisma selle eest ka, et äh, liikmesriigid eraldaksid raha Aafrika fondi, sest seni on nad ainult rääkinud. Äh, jah, nad peavad täitma liikmesriigid omale võetud kohustusi rahade eraldamise vallas ja siis on tulemuseks parem olukord selles riigis ja arengud, et viisi, et ISIS ei suuda rohkem seal oma territooriumi laiendada. Nad ju tahavad sealseid naftamaadlad oma kontrolli alla saada ja Alžeeriaski nad oma kontrolli alla saada, seda ei tohi lube, lubada ja see on meie prioriteet. Panseri, too minut. härra Panseri, kaks minutit. suur aitäh. resolutsiooni ettepaneku soovitused on päris selged poliitiline kokkulepe Liibüas on ainulaadseks võimaluseks toime tulla praeguse olukorraga ning seada paika alused demokraatliku kodaniku eh, ühiskonnal põhineva riigi loomiseks. me peame tagama Liibüa eh, rahvale võimaluse luua valitsust, mis põhineks võimude lahususe põhimõttel ning eh, Äh, austatakse rahvusvahelisi kokkuleppeid, see oleks võimaluseks toime tulla väljakutsetega, mis Liibüa ees on. meie kohustuseks praegu on ära kasutada kõiki diplomaatilisi, poliitilisi vahendeid, mis vajalikud. sellepärast, et äh, selle kokkuleppega saab luua alused suuremale kaasatusele ja lepitusele selles riigis tahaksin siinkohal välja tuua kolm aspekti, mis eh, lisaks resolutsioonis olevale ja hea oleks, kui komisjon ja nõukogu jätkaksid tööd nendega. esmalt naaberriikidel oluline roll. see roll omab juba oma olulisust stabiliseerimisprotsessis ja me peame sellesse investeerima. teiseks, eh, tulevane kohalike omavalitsuste roll sellepärast, et me peame siin arvestama praeguse reaalse olukorraga, mis põhineb hõimudel. kohalikud omavalitsused saaksid stabiliseerida ja demokratiseerida olukorda ning kolmandaks, ma arvan, et me peame vältima mineviku vigasid. ja me peame äh, rahvusvahelise üldsusele selgeks tegema selle, et me peame äh, mõistusega äh, tegutsema aitäh. Domnul uh, Demesmaeker, un minut. härra Demesmaeker, palun. De debatten over Liibüa herhalen zich. arutelud Liibüa teemadel korduvad täiskogu saalis ikka ja jälle ja ikka ja jälle me ütleme, et aeg on otsa saamas selleks, et Liibüaga midagi peale hakata, aga siis me näeme anarhiat, auklikke piire, inimesi, kes viskuvad lihtsalt merre islamiriik äh, on endiselt ähm, võiduteel nii Liibüas kui ka Süürias. Nad on Liibüa rannikul ja nad äh, on loomas seal oma äh, kindlust, on um-, vaid kolmesaja kilomeetri kaugusel Euroopast. Sudaan, Liibüa ja teised toidavad islamiriiki ja nende levikud Liibüas, see on ohuks nii sealses piirkonnas kui ka Euroopa Liidule. meil on vaja sinna viia äh, rahvusvaheline rahuvalvemissioon, loodetavasti siis koos Aafrika Liidu ning Araabia Liigaga. suur tänu. proua Spinelli. mina olen vähem optimistlik järjekordne sõda Liibüas on võimalik meil, aga me teame, kuivõrd tõsised on terrorivastase sõda tagajärjed. me näeme, tulemuseks on täielik kaos. välisvõitlejad räägivad küll islamist, kuid mõtlevad eelkõige eh, enda peale kui eh, sõjapõlvkonnale ma näen, et te nõustute diktatuuriga ja läbirääkimisi ei toimu. Putin tõenäoliselt ainukesena teab, kuivõrd äh, vajalik on kurdide poolehoid, kui tahetakse ISISest võitu saada. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta sekkumine avas äh, uksed selles riigis ISISele ja praegu äh, me ei tea, kas Liibüa on järjekordseks sekkumiseks valmis. ma usun, et Itaalia ei peaks Itaaliasse oma vägesid viima oma koloniaalmineviku tõttu, aitäh. härra Sebastia, palun üks minut. suur tänu, härra president. minu arvates on ilmselge, et Euroopa Liit ei ole mänginud kuigi head rolli Liibüas meil on tõsiseid kahtlusi selles osas, kas on mõtet sinna saada sõjajõude ja mida need tuhat Briti soldatit ja viis tuhat Itaalia oma seal nüüd teevad, kelle huvisid nad ikkagi teenivad. nüüd resolutsioonis vähemasti on selgelt kirjas meie kaks seisukohta, esiteks tuleb kõikidel erinevatel viisidel soodustada äh, rahuprotsessi, et ametisse tuleks valitsus, kes teenib ikkagi Liibüa rahva huve teiseks, pagulaste küsimus, kes kannatavad sõjaolukorra tõttu ja kes tegelikult nõrgestavad olukorda igal pool Vahemere ümber, muuhulgas ka Tuneesias. nüüd aga seda kõike peab täiendama ikkagi ka Bernardino Leon, kes on saadetud sinna, kes oli saadetud sinna ÜRO poolt ja kes eh, pidas läbirääkimisi kaasates nii Ameerika Ühendriike, Araabia liigat kui ka teisi nii et tegemist on äh, täieliku huvide konfliktiga ja sellise asjaga me nõustuda kuidagi ei saa. härra Sebastian, kas te olete nõus äh, sinise kaardi küsimusega? härra Carverilt. sinise kaardi küsimus härra Carverilt. hästi, palun. ilma mikrofonita paraku suur aitäh, kolleeg, et nõustute minu sisekaarti küsimusega. kas te olete minuga nõus, kui ma väidan, et Euroopa Liidu sekkumine sellesse konflikti on olukorda veelgi keerulisemaks ajanud ja kas ei peaks selle kõik jätma ikkagi eh, kohalike sidusrühmade lahendada, näiteks eh, Aafrika Liit, ÜRO ja see, et Euroopa Liit sinna oma nina topib, ajab asjad tegelikult veel hullemaks? lugupeetud kolleeg, ma ei ole teie seisukohtadega nõus ja minu arvates Euroopa Liit ei peaks sekkuma sõjaliselt, seda ütlesin ma väga selgelt, aga siiski, meil on ju piir Liibüaga, meil on huvid Liibüaga ja eh, meil on õigus vastu, meil on kohustus vastavalt Euroopa Liidu põhimõtetele seista hea inimõiguste eest absoluutselt igal pool ja seda kasutades kogu oma energiat. suur aitäh ja lugupeetud kolleeg Finch, palun. suur aitäh, härra president suur tänu. ÜRO resolutsioon on klassikaline ähm, näide lühinägelikust reaktsioonist, see ei äh, anna tunnistust mitte mingi strateegilisest lähenemisest. pommitamiskampaaniaga lihtsalt lõime anarhia ja see võimaldab nüüd islamiriigil kasutada olukorda ja, ja veel äh, Äh, õhata see, mis on alles jäänud. tegemist on humanitaarkriiniga. selle suve tagajärjed äh, ei ole kuhugile kadunud, nad on jõudnud Galeesse, Skandinaaviasse ja loomulikult isegi Saksamaale, kus toimusid häbiväärsed sündmused. nüüd soovitakse militaarmissiooni saata Liibüasse ja äh, eelmine nädal mm, Euroopa Liidu kaitsekomitee esimees soovitaski seda Euroopa Liidu missioon on määratud läbikukkumisele ja ka Ühendkuningriik ei ole õppinud. tänan uh,. Teile on esitatud sinise kaardi küsimus. kas te vastate? jah. austatud kolleeg ma sain õigesti aru teist. Te ütlesite, et väga halb oli see, et äh, Liibüa juht Gaddafi võeti maha. jah, kui te nüüd sekkute välisriikide siseasjadesse ilma igasuguse plaanita, kuidas asja parandada, siis te toote kaasa ainult häda ja viletsust vaesele rahvale, äh, soodustate terrorismi levikut ja tekitate probleeme omaenda piiridel. ma loodan, et te saite must aru. suur aitäh. järgmine kõneleja, Aadü. suur tänu. Äh, Nicolas Sarkozy äh, sai tuge endistelt eh, eh, ja ka praegustelt eh, Euroopa Parlamendi saadikutelt ning ÜRO-lt ja sekkus Liibüa olukorda. praegu elab, elavad Liibüa rahvad täies kaoses, kuigi nad olid Aafrika kontinendi ühed kõige jõukamad rahvad. samas levib islamiriik ja ma tahaksin rääkida äh, Rooma äh, kohtuniku sõnadest. nimelt Süürias ja Liibüas äh, tegutsevad mässulised on seotud Liibüaga, tegeldakse relvakaubandusega ja tegelikult ei ole ka sellega vähem seotud inimkaubandus, mis toimub üle Vahemere. see võib ohu, ohustada meie endi julgeolekut ja sellist poliitikat ei tohi toetada ning samuti ei tohi illegaalset immigratsiooni läbi Liibüa toetada. järgmine kõneleja, palun. suur tänu. Liibüa seisukord on rohkem kui murettekitav ja me, meie tulevik on endilgi tume, kui me kiirelt ei reageeri muidugi on oluline eh, reageerida, aga juba on Sirt ja teised eh, rannikulinnad hõivatud Daeshi poolt. meie vaenlane eh, võtab maad. kõigepealt tuleb peatada islamiriigi edenemine ja sellisel riigil, kus Gaddafi on kukutatud, tuleb aidata nüüd jalule tõusta ja mul on omad ettepanekud. kõigepealt äh, Egiptusega koordineeritud sõjaline interventsioon, mis aitab äh, Daeshi äh, likvideerida. teiseks tuleb poliitilistele põgenikele anda varjupaika, tuleb vastav keskus luua Liibüas. ja selles küsimuses saame aidata eh, ka eh, ära kasutada näiteks eh, eraturvafirmasid, kes Euroopa Liidu nimel tegutsevad. härra Preeda, palun. suur aitäh, härra president, kui me Liibüat vaatame, siis on tunne, et me oleme seda kõike juba näinud. poliitika on jällegi ummikusse jõudnud, Tobruki parlament, mida tunnistas rahvusvaheline üldsus, lükati tagasi ja nüüd Äh, alles hiljuti tekkis lootus, kui detsembris kirjutati alla lepingule, kokkuleppele, aga inimesed on nüüd selles pettunud. Euroopa Liit peab tegema kõik selleks, et leping tõesti ellu rakendatakse, et loodaks usaldusväärne, legitiimne rahvuse ühend, rahvust ühendav valitsus vastsel korral kasutab olukorda ära Daesh ja ähm, võtab järjest rohkem maad. terrorism ohustab mitte ainult selle riigi julgeolekut, vaid ka selle riigi majanduslikku elujõulisust. Ähm, ainus tuluallikas Liibüa riigile on nüüd Daeshi käes Li, Liibüa ellujäämine majanduslikus plaanis on ohus muidugi võib-olla ei tohiks ka välistada sõjalist sekkumist, aga üks asi on selge. Liibüa lihtsalt ei saa meilt taotleda sõjalist abi, sest neil pole valitsustki. ja ilma tõhusa strateegiata ei saa ka hakata rääkima militaarstrat-, abist. seega teeme kõik koostööd selleks, et strateegia välja töötada suur aitäh, proua Koomes, kaks minutit. liikmesriigid on luhtunud äh, selles osas, et ei ole suudetud toetada äh, üleminekut äh, Liibüas. ilma üleminekuta ei ole aga riigi võimeline, riigi tekkimine võimalik, tuleb tegeleda kuritegelike võrgustikega seal tuleb äh, tegeleda ka relvadega, mis äh, Gaddafi režiimist äh, sinna jäid. seal toimuvad ka hõimudevahelised võitlused, toimub tõeline sõda ja Saudi Araabia, Egiptus ja Türgi ja Katar toetavad erinevaid osapooli Liibüa integratsioon ei, ei toimu ja, ja seetõttu on võimatu rahulik äh, olukorda lahendada. Martin Kobler äh, saavutas läbirääkimistel äh, tulemuse, mis liibüalastele hea ei ole toimuvad äh, ka rünnakud Euroopa pinnal, mis saavad alguse Liibüast. välis, väline sõjaline sekkumine on võimalik, Euroopa Liit peab äh, kehtestama sanktsioonid äh, Liibüa organisatsioonidele, mis võivad praegust kokkulepet takistada. Euroopa peab oma kohust täitma ning Euroopa huvides on investeerida Liibüa julgeolekusse, tuleb terroristide tugipunktid hävitada, tuleb lõpetada sõjaliste rühmituste tegevus seal, relvakaubandus, inimkaubandus, sellele tuleb lõpp teha. ning äh, tuleb äh, ühendada ju Liibüa relvajõud ilma poliitilise üleminekuta ja austada seal inimõigusi ja rändevood ei rauge tuleb tegeleda ka naftaressurssidega, Euroopa Liit peab tagama selles piirkonnas julgeoleku ja julgeoleku ka Euroopas, aitäh. proua Fadiga, palun, jaa. oluline on see, et kohapeal abi suudetakse vastu võtta selleks, et võidelda Daeshi vastu äh, ja salakaubitsejate tegevuse vastu. oluline on kontrollida ka naftatootmist. mina toetan Liibüat. ma toetan äh, kõrge esindaja ähm, püüdlusi ja äh, rahvusvahelise kogukonna püüdlusi. suur aitäh ja nüüd proua Aljo, üks minut. härra Aljo, äh, nii härra Sarkozy, Prantsuse Vabariigi president ja Bernard Henri Levy, kohviku filosoof ning mõned selle parlamendi saadikud on teotanud neid arengud, mida meie jätkame ja kujutage ette, milline seiklus äh, Liibüas. tõsi on praegu selle, tõde on praegu selles, et Liibüa valitsus soodustab terrorismi levikut, toetab terroriste, keegi ei taha sellest rääkida, me muudkui räägime Tobruki parlamendist, aga see pea- ja see peaks olema nagu olukorra lahenduseks. me oleme ise sellise kriminaalse poliitika loonud, nüüd tuleb saata missioon Malisse, teha inventuur sellest, mis on tehtud, mis tegemata ja mitte iseennast petta. härra Milan Moon, palun. poliitiline kokkulepe, mis Žiratis alla kirjutati detsembrikuus ja mida toetas ka ÜRO äh, nõukogu, on äh, üsna äh, positiivne samm aga äh, Tobruki äh, parlament toetas tagasi val-, äh, lükkas tagasi valitsuse ning artikkel kaheksa selles kokkuleppes, need on väga olulised karid. praegune poliitiline olukord on hävitavalt mõju, mõjunud vali-, majandusele ning Daeshi olukord ka tugevneb see on oluline jõud, mis destabiliseerib kogu Lähis-Ida. oluline on äh, rahvulik, rahvusliku ühtsuse äh, valitsuse teke võimalikult äh, kiiresti, see on oluline, et stabiliseerida Liibüat ja võidelda Daeshiga. Liibüa on oluline riik, mõjud ulatuvad Tuneesiasse, Alžeeriasse ja kaugemale. Liibüa on otsene ühendus Saheli piirkonna ja Vahemere ranniku vahel, need on ka, see on ka meie rannik, seega äh, on oluline ühisvali-, ühtsuse valitsuse äh, loomine. ja see oleks ka viis äh, Liibüas jõuda stabiilsuse ja jõukuseni. olulist tööd teevad Martin Kobler ja see on oluline, et takistused ületada, aitäh härra Barnier, palun. suur tänu, kallid kolleegid, ütleb härra Barnier. kätte on jõudnud aeg jõuda ähm, debatilt tegudele. olukord on drastiline nii Liibüas kui ka Tuneesias, aga ka seoses Euroopa enda olukorraga tuleb midagi ette võtta ja seda ma nõuangi Euroopa liidu kõrgelt välispoliitika esindajalt äh, ja komisjonilt. kiire, äh, kiirelt tuleb äh, uus strateegia ellu viia, tuleb toetada Tobruki valitsust, tuleb öelda, et rahvusühtsuse valitsust tuleb aktsepteerida ja tuleb anda vastulöök Daeshile ja tuleb maffia ja inimkaubitsejate vastu võidelda, ning kolmandaks on vaja samuti anda majandusabi. Euroopa Liit peab liibüalasi aitama. härra Eparnio, teile on sinise kaardi küsimus, kas te vastate? jaa, palun esitage küsimus ma tahtsin küsida kolleegilt, kas ta nõustub sellega? et embargo tuleks tühistada, nii nagu Tobruki valitsus soovis, võib-olla saaks sellega kiiremini mõistliku lahenduseni jõuda, selle asemel, et ähm, moslemi vennaskond ei saa midagi teha ja Tobruk ei saa midagi teha, sest meie oleme äh, embargo seadnud et ähm, kolleegi küsimusele vastates ütleksin, et täna peaks äh, Alžeeria, Maroko, Tuneesia ja Egiptuse ka kaasama äh, kõnelustesse Tobruki valitsusega selleks, et leida diplomaatiline lahendus, nii et Tobruki valitsus saaks tõesti muutuda rahvusliku ühtsuse valitsuseks. ja nüüd ma ei tea, kas on vaja või ei ole vaja jätkata embargoga. meil on vaja ikkagi mingit väljundit, mis tõesti Daeshi vastu aitaks võidelda tõhusalt. suur aitäh, üheks minutiks saab sõna härra Pelde. suur aitäh, lugupeetud president. Äh, madalmaade eesistuja härra Konders ma äh, hindan väga kõrgelt äh, teie kui kaasmaalase kohalolu siin. lugupeetud president, järjest ilmselgemaks on saanud see, et äh, Liibüa on muutumas islamiriigi ähm, lahingute territooriumiks ja islamiriik äh, kinnitab seal nüüd kanda ka Nad äh, saadavad välja propagandas vaid võitlejad äh, tuleksid mitte Süüriasse, vaid just Liibüasse. Ähm, osa Liibüa rannikust äh, on juba ISISe kontrolli all. see tähendab seda, et valitseb ohtene, otsene oht, mis tuleneb Liibüast meie kontinendile Euroopa Liit äh, loodab, et Liibüas võtab äh, võimu ühtsuse valitsus, äh, kuid on ka süngem perspektiiv islamiriike ja moslemi vennaskonda panevad jõud kokku ja moodustavad valitsuse. mida sellest te arvate? härra Kuukan, palun üks minut, äh, suur aitäh, austatud president, äh, kallid kolleegid, mina tahaksin julgustada kõiki Liibüa juhtide äh, püüdlusi jõudmaks poliitilisele otsusele ja üksmeelele, moodustamaks rahvus, rahvusliku ühtsuse valitsus Eh, see oleks eh, otsustava tähtsusega läbimurre Liibüa jaoks, eh, mis tagaks kogu piirkonna stabiilsuse ja julgeoleku. loodetavasti see jääb ka kestma. ainult ühtne Liibüa suudab hakata tegelema omaenda poliitilise tuleviku määramisega ja tegelema humanitaar- ja poliitiliste küsimustega Äh, jätkuv kaos Liibüas äh, oleks suureks ohuks äh, nii sealsele piirkonnale kui ka Euroopa Liidule ja see võib põhjustada uue rändevoo. ja seetõttu me peaksime Euroopa Liiduna toetama stabiilsust Liibüas ja lõunanaabrite hulgas üldiselt, see on väga oluline. Liibüa peaks saama humanitaarabi abi tuleks anda ka julgeolekusektori eh, reformide eh, elluviimiseks, see abi peab tulema Euroopa Liidu poolt, me peame näitama liibüalastele, et me oleme nende poolel, aitäh. Eh, kolleeg Valenciano, palun. aitäh ka mina tahan kiita läbirääkijaid selle saavutatud kokkuleppe eest, aga ma tahan pühendada selle aja, mis mul on selleks, et paluda humanitaarabi Liibüa jaoks humanitaarabi ei ole piisavalt, on kaks äh, miljonit, kaks pool miljonit inimest, kes humanitaarabi vajavad. humanitaarabi ei ole küll seotud poliitikaga, aga poliitika tegemiseks on äh, eriti vaja äh, see humanitaarkriis lahendada. on talv, paljud inimesed praegu kiireloomuliselt vajavad sellist sekkumist nii et ma kutsun üles komisjoni vastutavaid isikuid, ONG-sid, Euroopa Liidu välisteenistust, et äh, oldaks tõesti teadlik sellest, et poliitikast inimesed ei ela, inimestel on vaja abi, on vaja tekke, ravimeid, toitu ja on vaja väljapääsu, et neil tõesti oleks lootus, aitäh. Äh, suur aitäh, härra Bashir, üks minut palun. aitäh ma toetan küll ÜRO läbiräägitud lahendusi ja ma loodan, et nad toovad jätkuva ja püsiva rahu Liibüasse, siis äh, reaalsus seal riigis on äh, siiski vägagi murettekitav. Äh, spekula-, spekuleeritakse järjest rohkem äh, järjekordse sõjalise sekkumise koha pealt Liibüas ja see näitab seda, et see riik on kaosele palju lähemal kui mingile muule olukorrale ja tegelikult äh, see näitab jällegi seda, et rahvusvaheline kogukond ei suuda positiivset ähm, arengut tagada seal piirkonnas, kui Liibüa taaskord äh, kokku kukub, mõjutakse see laastavalt ka Tuneesialt ja seetõttu on ainus Äh, ja Tuneesia oli ju äh, Araabia kevade äh, oluline tegija ja me peame olema väga kannatlikud ja me peame keskenduma Liibüa lahendustele, Liibüa probleemidele, me peame toetama demokraatlikke reforme äh, sest kui me uuesti läbi kukume, siis tagajärjed on palju dramaatilisemad äh, kui see, mida Liibüa praegu läbi elab. suur aitäh! suur aitäh, härra McAllister, teil on üks minut austatud president, austatud daamid ja härrad, kui me räägime sellest resolutsioonist, mis puudutab olukorda Liibüas, siis Euroopa Parlament juhib sellega õigustatud tähelepanu riigile, mis praegusel hetkel on ristteel. nagu me täna siin juba kuulnud oleme, siis humanitaarkriis seal riigis muutub järjest hullemaks, ekstremistlikud organisatsioonid ja liikumised Liibüas võidavad järjest populaarsust ja kõlapinda ja see tähendab seda, et nad tekitavad järjest suureneva ohu kogu piirkonnale Äh, äh, Egiptus, aga eriti just Tuneesia on ka ohus, sest Liibüa konflikt võib ka sinna liikuda edasi. ma olen veendunud, et Euroopa Liit peab aitama seda riiki selleks, et Äh, olukord paraneks, tuleb tagada julgeoleku äh, olukorra paranemine ja olu-, korra tagamine seal riigis, lisaks sellele tuleb äh, tagada relvarahu ja mehhanism selle seiramiseks ja jälgimiseks, aga see kõik ei too edu, kui ei ole toetatud riikliku ühtsuse valitsust ja seetõttu rahvusvaheline kogukond peab jätkama Liibüa toetamist selle olulise sammu ellurakendamisel, aitäh! aitäh! härra Sand, üks minut, palun lugupeetud president, Liibüa olukord on muutunud meeleheitlikuks. Daeshi äh, ekstremistid äh, laienevad järjest ja me peaksime neid püüdma peatada võimalikult kiiresti, kuid Euroopa Liit äh, on otsustanud oodata ÜRO egiidi all riikliku ühtsuse valitsuse moodutamist ja, ja seda tuleks austada, seda selleks, et teenida ära Liibüa elanikkonna usaldus. see rahvusliku ühtsuse valitsus on olnud midagi, mida ei usaldata, võttes arvesse viimase viimase paari aasta sündmusi ja tegelikult ei tohi see meid üllatada, et läbirääkimised on takerdunud äh, viivitustesse on tehtud ka vigu äh, lepitusläbirääkimiste käigus peamised äh, osapooled äh, Liibüa draamas on sellised, äh, kellel on täiesti vastukäivad huvid, aga otsused peavad olema rahva huva, huvides. sanktsioonide rakendamine on tegelikult halb otsus, eriti kui seda langetatakse väljaspool ÜRO süsteemi ja Äh, me peame äh, tegutsema kiiresti võitlemaks Daeshi vastu, aga meil on vaja pikaajalise lahenduse väljatöötamiseks aega ähm, ja me peame selle riski võtma, et aidata Liibüa uut valitsust, aitäh. Äh, Pjotrovski. suur aitäh ja nüüd kolleeg Pjotrovski, üks minut palun. aitäh neli aastat juba oleme Euroopas jälginud sündmusi Liibüas ning see mõjutab ka Euroopa olukorda läbi nafta ja erinevate ohtude. nüüd on äh, Liibüas kaks parlamenti ja me oleme lähedal, äh, nad on lähedal ka rahvusliku ühtsuse valitsusega, mis toimub äh, ÜRO egiidi all Euroopa Liiduga koostöös, see on väga hea koostöö ja ka ECR toetab seda, me peaksime sellele lahendusele kindlaks jääma, aga peame ka meeles pidama, et äh, kahe konfliktse osapoole lepitamisel me ei tohiks luua kolmandat, me ei tohiks äh, tugevdada Daeshi positsioone. seal äh, tapetakse, kiusatakse taga ka kristlasi, neid tuleb takistada, aitäh. aitäh, nüüd härra Fissas, üks minut, palun. aitäh, härra president. Gaddafi kukutamine tekitas olukorra, kus Liibüa on praeguseks läbi kukkunud riik ja äh, selles sõjavägi on mitmeid piirkonna riike stabiliseerinud. täna hommikul äh, president Buhari ütles, et äh, Liibüa lõunapiirkond on oluline relvaturg. praegu on Liibüas väga palju erinevaid probleeme, Daeshi edasiliikumine, rünnakud rahva su-, suhtes naftaga seonduv täielik majanduskatastroof on, kuna sõltutakse naftast väga palju. sellises olukorras äh, riik, mis asub Euroopale väga lähedal, peab tegema kõik võimalikku, et äh, rakendada poliitilist kokkuleppe, mis detsembril, detsembrikuus saavutati, tuleb toetada äh, Tripoli rahvusliku ühtsuse valitsuse loomist, aitäh härra Kann, palun. härra äh, president, aeg hakkab äh, saama otsa humanitaarolukord, äh, majanduslik olukord on väga ja julgeolekuolukord on väga keeruline. Daeshil on juurdepääs olulistele naftaressurss, ressurssidele praeguseks. USA kaalub ISISe takistamiseks sõjalist sekkumist meie oleme toetanud Liibüat äh, humanitaarabi andes ja aidates äh, ja soodustades seda poliitilist protsessi, mis aitaks äh, moodustada ühtsuse valitsust. pärast viit brutaalset aastat on neil vaja lootust. esindajate nõukogu peab tagama selle, et tõesti toetatakse ühtse valitsuse loomist, et ei tekiks lootusetu olukord. me ei tohi lubada, et taaskord takistatakse seda poliitilist protsessi, meil ei ole uut Gaddafit vaja, aitäh. libya krajina vzdialená len tristo kilometrov od jaa, Liibüa on vaid äh, kolmsada kilomeetrit eemal Euroopa Liidu lõunapiirist ja viis aastat pärast Gaddafi režiimi langemist on äh, riik kaoses. meil on vaja võimalikult kiiresti saada rahvusliku ühtsuse valitsus, Äh, valitseb oht, et äh, Daesh äh, saab riigi üle võimu, juba praegu ründavad nad nafta, puurtorne ja see kõik on kasvulavaks ekstremismile. Liibüa on seotud ebaseadusliku relvakaubandusega ja ka inimkaubandusega, kes kasutab ära inimesi, kes tahavad otsida paremat elu Euroopas Äh, inimõigusi rikutakse, sajad tuhanded pagulased elavad kohutavates äh, tingimustes ja seetõttu vajab Liibüa täna äh, poliitilise eliidi selget visiooni Euroopa peab seda riiki humanitaarabi näol aitama mm, see, mis selle riigiga juhtub, mõjutab kindlasti tulevikus kogu Euroopat, aitäh. järgnev kõneleja, palun, härra Kelo. After all, Libya is our neighbouring country. Liibüa on ju meie naaberriik ja olukord on väga dramaatiline eh, poliitilise vaakumi tõttu ja seda vaakumit kasutavad ära Daesh ja teised eh, ekstremistlikud jõud. Ähm, nende järjest suurenev mõju eh, mõjutab selliseid riike nagu Tuneesia, Egiptus, Saheli riigid ja mõjud on tuntavad ka Euroopas. Vahemere lõunakandal Äh, on äh, umbes kolm tuhat äh, Daeshi võitlejat, kes ründavad ka Liibüa naftapuurtorne. täna peaks Euroopa Liit keskenduma oma püüdlustes sellele, et aidata Liibüa eelmise aasta detsembris sõlmitud otsus äh, saavutamaks rahvusliku ühtsuse valitsuse ellu rakendada, aga kui see püüdlus peaks läbi kukkuma, peaksime me mõtlema ka alternatiivsele lahendusele. Äh, sõjaline sekkumine ÜRO äh, toel selleks, et vältida seda, et Daesh vallutab ja võtab üle Liibüa, kes on meie naaberriik, aitäh. Mike dámy a pánové minulý týden pohořela dohoda o. daamid ja härrad eelmisel nädalal eh, ei õnnestunud moodustada rahvusliku ühtsuse valitsust, see on eh, traagiline sündmus. valitsuse puudumine destabiliseerib kogu piirkonda ja halvendab humanitaarolukorda riigis. ja destabiliseerib ka naaberriik, eriti Tuneesiat ja Egiptust. selline võimu äh, vaakum on ekstremistlikele organisatsioonidele väga hea pinnas, eriti ma räägin ISISest. rahvusliku äh, valitsuse ühtsuse valitsuse moodustamine on oluline, et saaks äh, terroristlike organisatsioonide, kuritegelike organisatsioonide vastu võidelda, ma kutsun üles rahvusvahelist kogukonda ja Euroopa Liitu teha kõik, et riiki aidata stabiliseerida. aitäh. nüüd algab vaba mikrofoni voor. viis inimest on soovinud sõna. kõigepealt äh, härra Pospišil, üks minut aitäh, härra juhataja, ma kuulasin seda arutelu väga tähelepanelikult ja olen nõus äh, analüüsiga, mis siin välja tuli. olukord on tõesti meeleheitlik, Euroopa seisab silmitsi äh, uute rändevoogudega. üks asjaolu, mida ei mainitud ja mis on meile ka ohuks, on Euroopa kodanike röövimised territo-, äh, Liibüa territooriumil tahan komisjoni ja nõukogu esindajatele öelda, et üks Tšehhi kodanik äh, rööviti kahe tuhande viieteistkümnenda aasta märtsikuus, Vatal Hruusa oli tema nimi. ta töötas ühes naftaettevõttes ja ta rööviti ning terroristlik organisatsioon hoidis teda kinni rohkem kui aasta aega, see informatsioon on oluline, seda peab äh, arvestama ka läbirääkimistel erinevate osapooltega. see äh, röövimiste oht on äh, jätkuv. aitäh. härra Marjas, üks minut. ja suur aitäh äh, majanduslik ja poliitiline olukord Liibüas on väga keeruline, eriti just sealsele elanikkonnale. me näeme, et nafta ähm, taristud on äh, Daeshi kätte langenud ja see on väga oluline riigi jaoks. väga suur osa riigi majandusest sõltub naftasektorist ja nüüd ISISe terroristid on äh, oma mõjuvõimu suurendanud pärast Gaddafi langemist äh, ja Ehm, ehm, lisaks sadamatele pommitatakse ka naftapuurtorne, ehm, puhkenud on ka laiaulatuslikud tulekahjud eh, ja olukord Liibüas on selline, et eh, tuhanded ja tuhanded inimesed on sunnitud oma koduriigist lahtuma ja see eh, suureneb ainult sisserändevoogusid Euroopasse. Euroopa Liidu liikmesriigid peavad midagi ette võtma selleks, et selliste õiguste kuritarvitamist ära hoida, inimõigusi rikutakse, lisaks sellele peab vaatama ka, mida Türgi teeb, Türgi tegelikult toetab neid terroriste, kes Liibüas tegutsevad, suur aitäh! ja järgmine kõneleja, palun! suur aitäh, kui ma selles parlamendis siin esmakordselt Liibüa teemal sõna äh, võtsin, ütlesin ma, et me teame, mida me ei taha. me ei äh, taha Gaddafit diktaatorina, me teame, mida me tahame, me tahame näha demokraatlikku Liibüat, kuid me ei tea, kuidas seda saavutada kas me teame, mida me tõeliselt soovime ja kuidas me seda nüüd saavutada soovime ja kuidas me oma saavutatu ellu rakendame? täiesti uskumatu on see, et äh, mõned tuhanded Äh, terroristlikud võitlejad äh, tekitavad selliseid probleeme meie lõunapiiril, destabiliseerivad sõbralikke riike ja me ei suuda selle probleemi lahendamisega toime tulla. veidi aega tagasi minevikus äh, oleksime me võinud sellise riigi, mida juhtis Gaddafi, lihtsalt hävitada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 a vytvořilo to předpolí pro rozšíření Daesh. siin on räägitud julgeolekuvaakumist ja selle on nüüd täitnud Daesh Liibüas. aga meie ei tohiks Liibüat üksi jätta praegu. kõige suurem relvade kontsentratsioon on tekkinud just Liibüa territooriumile ja Äh, me tõesti peaksime mõtlema, millised on erinevad lahendused selleks, et moodustada tõesti rahvusliku ühtsuse valitsus. me oleme juba kuulnud täna mitmesuguseid ettepanekuid. mina arvan, et Euroopa Liit ja nõukogu esindaja peaksid palju jõulisemalt äh, rolli mängima, ühendades erinevaid jõude Liibüas. on minut. suur aitäh, järgmine kõneleja, palun. Soltes. Thanks supporting militarily the top suur aitäh! Euroop ja Euroopa ja USA ei eksisid, kui nad ei toetanud äh, Gaddafit. Äh, Liibüa oli piisavalt, äh, piisavalt tugev, kuigi nelikümmend kaks aastat valitses seda üks ja sama inimene, Gaddafi kukutamine vallandas aga need sündmused, mis, mis praegu aset leiavad, see ei tohiks meid üllatada. terrorirühmitused on oma kontrolli alla saanud naftapuutornid. me peaksime nüüd oma tegevusetusest õppima ja andma igasugust poliitilist, finants- ja julgeolekuabi, mida saame, selleks, et toetada tõesti kaasava valitsuse äh, loomist Liibüas, nii et, et see riik suudaks võidelda sellise vähktoe, tõvega nagu Daesh. suur aitäh, nüüd on meie vaba mikrofoni voor läbi. ja tahaksin härra minister Koundarsile anda sõna, palun suur aitäh, härra president, Euroopa Parlamendi liikmed, suur aitäh selle väga huvitava debati eest ja suur tänu nende oluliste märkuste eest, mis te tegite. ma arvan, et kõik me nõustume selles ja ma muide esindan siin ka Euroopa Liidu kõrget esindajat, et Liibüa on eluliselt tähtis meie ühise julgeoleku äh, poliitika suhtes, ta on seotud Mali ja Nigeriga, ta on seotud teiste Põhja-Aafrika riikidega ja praegu on olemas täiesti reaalne oht, et, et Daesh levib ka mujale. nüüd ähm, praegu on äh, lootustandvatele protsessidele mitmeid tõkkeid tekkinud äh, ja ma arvan, et kui me nüüd kuulame hoolikalt parlamendisaadikuid, siis saab nõustuda sellega, et Euroopa Liit on, on väga lähedal Liibüale, aga eh, see on seotud ka Süüria ohuga, terrorirühmitusi tuleb ohja, ohjeldada. terrorioht eh, näitab meile isegi veelgi rohkem, kui tähtis on poliitiline lahendus kui tähtis on see, et Liibüa enda jõud ühineksid võitluses Daeshiga. tõesti, Liibüas on praegu tõsine humanitaarkriis, ka sellega tuleb tegeleda, smugeldajad, äh, salakaubitsejad tuleb samuti ohjeldada ning samas on oluline ka öelda, et me kõik teame, et nende ähvardavate probleemide lahenduseks saab ikkagi olla ainult Liibüa lahendus, mis esindab kõiki liibüalasi. ja mis saab ka muidugi tuge rahvusvaheliselt üldsuselt. aga küsime nüüd, kas, kas see üldse on võimalik, kui me vaatame kõiki neid erinevaid rühmitusi, kes Liibüas tegutsevad, erinevaid äh, relvarühmitusi, ka seda, et Daesh tegutseb Liibüas, kuidas on võimalik jõuda kompromissini, see ei ole lihtne muidugi, aga me ei kahtlegi, et enamus liibüalasi ei ole radikaalid, nad ei toeta mingil juhul Daeshi. uued ametivõimud esindavad juba palju enam suhteliselt mõõdukat ähm, suhtumist äh, ja neid tuleb toetada. et Euroopa Liit äh, peab toetama Liibüa progressiivseid püüdlusi äh, ja Liibüa rahvast, kes on peale äh, muudatusi nüüd pettunud. võib-olla peaksime rääkima ka plaanist B. samas ei tohi ära unustada, et me kõik usume, et praegusel hetkel aktsepteerivad ju äh, rahvusliku ühtsuse äh, valitsust kõik liibüalasid või see, see peaks nii olema, see ei ole mingi naiivne soov ja, ja ma usun, et äh, kõnelused jätkuvad ja ja kõnelusi katkestada praegu ei oleks mõistlik loomulikult me oleme valmis toetama läbirääkimisi, meie esindajad tegutsevad väga aktiivselt, Martin Kööbler muide, te kindlasti tunnete teda, paljud soovivad teda ka tunnustada selle keerulise töö eest, mida ta teeb, selle eest, et saavutati kokkulepe detsembris sellises riigis, kus on äh, erinevaid jõude, erinevaid regioone, erinevaid suundumusi, tähtis on töötada mitmel rindel, kui nii võib öelda. Martin Kööbel tunneb seda piirkonda, ta teab, kuidas seal töötada ja me peame teda toetama. aga Liibüal on vaja ka rahvusvahelise üldsuse tuge, eelkõige Euroopa Liidu tuge ja New Yorgis ka ÜRO Julgeolekunõukogu tuge ma arvan, et te rääkisite siin ka humanitaarkriisist, jah. väga tähtis on sellest rääkida. selline killustatud julgeolekuolukord ähm, on toonud kaasa selle, et Liibüa kodanikud on ohvriks langenud, nemad maksavad selle konflikti eest kõrget hinda. rahvusvaheline humanitaarõigus äh, ei kehti, humanitaarabi kohaletoimetamine on tõeline katsumus rahvusvahelised äh, doonorid on muidugi soovinud Liibüa kriisi lahendada. Äh, ECO rahvusvaheliste organisatsioonide jaoks on püüdnud aidata, aga loomulikult rahvusvahelise kaitse andmine ei jõua kõigini, aga Euroopa Liit on siiski tegutsenud kõige aktiivsemalt humanitaarabi andmisel Liibüale, sest see on tähtis ja see on seotud ka inimõiguste rikkumisega, kui me otsime poliitilist lahendust, kui me mõtleme äh, põhjalikult läbi kõik need ohud, mis Liibüat ähvardavad, siis saame aru, et tegemist on tohutute äh, inimõiguste rikkumistega, sest äh, Liibüas tegutsevad igasugused relvarühmitused, paljud kontrollivad kohalikku elanikkonda, kasutavad jõudu, rikuvad nende õigusi me ei pea mitte ainult sellele tähelepanu juhtima, vaid peame midagi ette võtma ja tegema maksimaalselt äh, palju. nii palju, kui me suudame, äh, toetades uue valitsuse moodustamist. Äh, praegu me oleme kõneluste keskel nii-öelda tegevusväljal ja, ja ma ei taha siin kõikidest detailidest rääkida, kuid töö käib. Ähm, me teeme tööd ka meediasektoriga, äh, püüame koolitada inimesi nii, et mõistetakse, et inimõiguste rikkumistest tuleb teada anda, siis meil on mitmeid erinevaid projekte selles suunas. ja härra president, lõpetuseks tahaksin öelda, et ma saan aru, et Euroopa Parlamendis on laialdane toetus ja täiesti kainelt mõtlev toetus poliit-, võimalikule poliitilisele lahendusele, sest see on ainuvõimalik. see on õige lähenemine, muidugi see, see ei tekita demokraatiat, üleöö sellist demokraatiat nagu Taanis või siin teistes Euroopa riikides, aga see aitab meil võidelda ka Daeshi ja teiste ekstremistide vastu. suur tänu, härra minister. ma olen saanud kaheksa resolutsiooni ettepanekut. nüüd on